et meil õnnestub sellel olulisel teemal jätkuvaid edusamme saavutada. suur tänu! tänan, volinik! kolleegid, see arutelu on ka lõppenud ning nagu eelmisel, eelmistelgi puhkudel toimub hääletus homme kell kaksteist. meie järgmine päevakorrapunkt on proua Westfali raport ja see käsitleb demograafilisi muutusi ja nende tagajärgi ühtekuuluvuspoliitikale. ning annangi sõna proua Westfalile. tänan, härra president, austatud kolleegid demograafiline äh, muudat, muutus on üks olulisemaid teemasid. Äh, iga teine tüdruk, kes äh, praegu sünnib Saksamaal, elab saja-aastaseks, minu kolmeteistaastane tütar on selle üle väga rõõmus. aga me peame reageerima niisugustele, niisugusele olukorra muutumisele. me peame looma vastavad poliitilised raamtingimused. minu raport, mis homme tuleb hääletusele, tegeleb sellest tulenevate järelduste ja raamtingimustega. küsimus ei ole selles, et niisuguseid sotsiaalseid teemasid nagu pensioni siin arutada, see ei ole minu pädevuses. küsimus on selles, mida Euroopa ühtekuuluvuspoliitika võiks teha ning kuidas me saaksime kasutada ühtekuuluvuspoliitikat oma tuleviku kujundamisel konkreetselt sooviksin nimetada nelja valdkonda, mida me raportis mainime. esiteks, kõigepealt on vaja Euroopa ühtekuuluvuspoliitikat kohandada senisest rohkem demograafilise muutusega. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias ning paljudes seadusandlikes ettepanekutes on Äh, demograafilisel muutusel oluline roll ning me peame silmas pidama, et see ei jääks ka päevakorda. Äh, teiseks, infrastruktuur. Äh, meil on vaja niisugust taristut, mis aitab vältida sotsiaalset tõrjutust. me peame tagama juurdepääsu avalikele hoonetele ka niisugust ning me peame hoolitsema eh, ka eh, väikeste lastega perekondade eh, vajaduste eest. me peame muutma noortele perekondadele atraktiivsemaks niisugused piirkonnad, kus praegu noored lahkuvad. me peame pöörama piisavalt tähelepanu noortele, aga ka sellele, et Euroopas elab järjest rohkem vanemaid inimesi, meie poliitika peab sellega arvestama. me peame looma rohkem hooneid, kus saavad koos elada erinevad põlvkonnad. samas tuleb pöörata rohkem tähelepanu ka sotsiaalteenustele, hooldusteenustele. kui me räägime väljarändest, siis korralik laste päevahoiuteenus mängib siin väga olulist rolli. Eh, mul on kahju, et komisjoni enamus on eh, vastu eh, ettepanekule pakkuda päevahoiuteenuseid tasuta. ma oleksin siin soovinud rohkem julgust ning me peame pöörama tähelepanu ka noorte ja naiste tööpuuduse vastu võitlemisele terved põlv, meil on praegu Euroopas äh, tegemist naiste põlvkonnaga, äh, kes on parema kvalifikatsiooniga kui kunagi varem. kui me aga ei anna neile võimalust töötada, äh, siis me kaotame selle potentsiaali. samuti me peame pöörama tähelepanu eakate inimeste potentsiaalile, nende kogemustele. me peame looma vajaliku infrastruktuuri, mis võimaldaks meil seda kõike kasutada. austatud kolleegid, me oleme kõik ühel meelel selles, et me peame eh, demograafilistele muudatustele reageerima eh, ning eh, me saame siin anda ühtekuuluvuspoliitikaga väga suure panuse. ma sooviksin tänada kõiki kolleege, kes andsid oma panuse raporti koostamisse. see oli väga keeruline töö ning mõned meist on selle aja jooksul ka pensionile läinud Äh, kuid ma usun, et meie töö tulemuseks on hea raport ning ma loodan, et äh, homme äh, parlamendi enamus kiidab selle heaks. aitäh! nüüd on vaba mikrofon. proua Zaborska saab sõna. suur tänu! demograafilistel muutustel on mitu põhjust, inimesed van-, elavad vanemaks ja samal ajal sünnib üha vähem lapsi ning äh, selles raportis vaadatakse seda, käsitletakse seda tega-, seda temaatikat, kuid äh, see on piiratud lähenemisviis. muidugi on äh, terve hulk meetmeid, on terve hulk kvoote, on suunatud, mis on suunatud naiste tööhõive parandamisele, meie oma naiskomisjonis oleme selle asja üle mõelnud, nimelt et naisi tuleb, naiste tööd, mida nad teevad kodus, tuleb ka austada ning hinnata ja tasustada, hoolitsedes näiteks eakate pereliikmete eest ning minu arvates see raport peaks ka tunnustama ja mainima seda nõndanimetatud naiste tasuta tööd. see raport äh, tundub äh, olevat just suures, suurel määral mingi sotsiaalne mm, lähenemises asjale. suur tänu! demograafilised muudatused on täiesti iseenesestmõistetavad, tulevikus on, tulevikumeetmeid on tarvis tarvitusele võtta. me peame vaatama, missugused on äh, liikumised maalt linna, äh, ränne, ja kõige sellega kaasneb terve rida äh, väljakutseid, aga ka võimalusi. me peame hoolitsema selle eest, et tegeleda nende probleemidega ja kasutama ära need võimalused liikmesriigid võivad kasutada struktuurifondide raha selleks, et hõlmata ja hallata demokraatlikke muudatusi. meil peab olema piisavalt teavet selle kohta liikmesriikides ning eriti ka erinevates liikmesriikide piirkondades. seda teavet on sellisel puhul võimalik kasutada struktuurifondide rahade ümberjagamiseks nendesse val-, valdkondadesse ja piirkondadesse, kus seda kõige rohkem on tarvis eakad, nende probleemid äh, peavad kindlasti olema prioriteediks tehtud nii Iirimaal kui ka mujal, suur tänu! tänan, proua Prendegast, nüüd saab sõna härra Barton. Um, uh, demographics is president, loomulikult demograafilised muudatused, see on üks väga huvitav teema, siin on taustaks suured ajaloolised muudatused ja arengud Äh, mis on terve ära rääkimata lugu. Ühendkuningriigis on toimumas praegu tohutu äh, plahvatuslik äh, äh rahvastiku kasv, kui Tony Blair sai üheksakümne seitsmendal aastal äh, peaministriks, siis meil oli üle, ainult viiskümmend kaheksa miljonit inimest, aga nüüd on üle kuuekümne kahe koma nelja miljoni juba elanikke. ja kui need asjad edasi lähevad nõnda, siis kahe tuhande kolme, kolmekümnendaks aastaks on juba seitsekümmend äh, miljonit ja sealt aga üha edasi. ning demograafid äh, arvestavad seda, et kogu see kasv tuleneb just kontrollimata rändest ega midagi ei ole ju halvasti, kui ränne on kontrollitud ja kohane, aga Ühendkuningriigis on äh, iga nelja-viie aasta tagant lisandub miljon sisserännatut Indiast, Jaapanist, kust iganes. Brit-, Suurbritannias ei ole ühtekuuluvuspoliitikat, aga kui tal oleks, siis ta äh, loobuks Euroopa Liidust, võtaks kontrolli oma piiride üle uuesti enda kätte ja korraldaks ise oma rändepoliitikat, aitäh. härra Mich-, Mikulašek nüüd palun. Mm, tänu Euroopa ühiskonna ees on palju demograafilisi muudatusi ja sellega seotud väljakutseid, äh, mis järgnevatel kümnenditel kindlasti veel väljenduvad selgeminigi. keskmine eluiga äh, kasvab, see on muidugi hea, aga äh, lapsi sünnib vähem ja selleks on tarvis ka poliitilisi meetmeid, äh, toetada perekondi, äh, solidaarsust põlvkondade vahel ning minu arvates võimud ei ole valmis seda kõike veel toetama, eriti perekondade tervist ja terveid perekondi äh, arvestades just nimelt terveid perekondi, mitte ka üksikvanematel sündivaid lapsi on terve hulk piirkondi ja linnu, kus on palju võimalusi ja sellepärast on väga oluline eh, arutleda demograafiliste muutuste üle ja arutleda ka selle üle, missugused on kohalikul ja piirkondlikul tasandil muudatused ja trendid eh, ja see poliitika tulebki kujundada just nende uute tead-, teadmiste valguses, aitäh! aitäh ja nüüd proua Murku Naita, palun! aitäh! tänan raportööri hea raporti eest ning konstruktiivse töö eest, mina olin variraportöör. elanikkond Euroopas vananeb. komisjon märgib, kuivõrd olulised on demokraatil-, demograafilised muutused, nad on nii ohuks kui võimaluseks äh, programmiperioodil aastatel kaks tuhat seitse kuni kolmteist äh, kavatsevad liikmesriigid kulutada kaheksa koma viis protsenti struktuurifondidest, äh, seetõttu on regionaalpoliitika esimene instrument äh, demograafiliste muutuste puhul. me nõuame no,, vajame rohkem paindlikkust, me peaksime toetama kohalikke kogukondi, et nad võtaksid vastu otsuseid ühtekuuluvuspoliitika osas, tegemist on sügavuti mineva teemaga ja meil on vaja rohkem tasakaalu äh, raport keskendub sellele, et kuidas kustutada tulekahjusid, aga ennetavad meetmed, mida siin on mainitud, peavad saama rakendatud kohe. tulevikus peame me üle vaatama pensionisüsteemid, mis loodi ja olid tõhusad ajal, kui demograafilised tendentsid olid väga erinevad praegusest. aitäh, proua Neve Talu, palun! Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika peab peegeldama praegust ja tulevast situatsiooni Euroopa Liidus, et olla tõhus. tervitan äh, proua Vestvali omaalgatuslikku raportit, meie elanikkond vananeb ning äh, sündimus väheneb jah, meil on demokraatlikud muudatused ning väga vähe on tehtud selleks, et olukorda muuta, seetõttu on meil algatusi erinevates liikmesriikides, aga ka koordineerimist, regionaalpoliitika on võtmeinstrumendiks, millega demograafiliste muutustega tegeleda, seetõttu toetame struktuuripoliitika reformi, peame aitama oma vananevat elanikkonda ning suurendama sündivust on oluline hoolitseda kõikide põlvkondade eest, me peame toetama lapsi, noori, ka inimesi, kes on tootlikus eas ning äh, vanemaid inimesi. peame äh, pöörama tähelepanu haavatavamatele gruppidele, äh, lapsed, töötud naised, vaesed, vanainimesed ning sisserändajad. ja kõik see peaks olema ka sees poliitikates kõikidel Euroopa Liidu tasanditel härra Sikerski, palun. demograafilised muudatused mõjutavad äh, paljusid liikmesriike ja piirkondi. sündivus on madal Euroopas äh, ning äh, on suur rändamine maapiirkondadest Euroopa suurtesse linnadesse. meie raportöör arvab, et äh, struktuuri ja ühtekuuluvuspoliitikat on silmitsi tõsiste väljakutsetega, mis on seotud demograafiliste muudatustega, tema on näinud kuute prioriteeti, mina keskendun kolmele. esiteks, struktuurifondid peaksid olema parema kohandatud väljakutsetele, mis on seotud demograafiliste muutustega. struktuurifondidel jaotamisel regioonide vahel peame võtma arvesse ka demograafilisi kriteeriume. ja siinkohal on suur väljakutse nii linnadele kui maapiirkondadele, me peaksime ennetama seda propor-, seda elanikkonna väljavoolamist linnadesse, eh, peame eh, andma oma linnadele ka eh, paremad vahendid, et nad oleksid atraktiivsed elanikkonnale ja seda saame me teha kodanike sõbraliku infrastruktuuriga, me peaksime suurendama ka nende naiste hulka, kes on aktiivsed tööelus ja peaksime võitlema töötusega noorte hulgas. suur aitäh! ja nüüd ma annan sõna volinik Tallile kokkuvõtteks. aitäh, härra juhataja, austatud parlamendi liikmed ja suur aitäh proua Vestfalse raporti eest see raport on väga hea panus Euroopa Komisjoni jaoks, see raport tunnistab, et on et Euroopas on suured erinevused, demograafilised trendid, mis mõnede regioonide ees on. seetõttu ei sobi üks lahendus kõigile. Äh, ühtekuuluvuspoliitika toetab juba äh, demograafilise muudatustega tegelemist, aktiivset tööturupoliitikat, äh, tervishoiusektori ümber struktureerimine, lasteaiad, majad ning immigrantide ja vähemuste integreerimise toetamine me peame tegelema nüüd väljakutsetega, integreeritud lahendustega, ühtekuuluvuspoliitika paketid aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, mis võeti vastu kuuendal oktoobril, annavad raamistiku, et rahastada tervet hulka investeeringuid, et tegeleda demograafiliste muutustega. ja e, komisjon on võtnud e, otsused vastu kolme fondi osas, Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ning Ühtekuuluvusfond need sätted, mis on seotud äh, kohaliku arenguraportiga integreeritud territoriaalne investeering ning äh, jätkusuutlik areng, äh, see võimaldab meile paindlikkuse ning annab lisavõimaluse rahastamise jaoks, et demograafiliste muudatustega tegeleda regionaalsel ja kohalikul tasandil. aktiivne tervislik vananemine on äärmiselt oluline Euroopa kogukonna jaoks. et tegeleda vananeva elaniskonnaga, peab Euroopa Liit vähendama erinevusi, mis on seotud tervishoiuga ning tuleb parandada ligipääsu tervishoiuteenustele. komisjon on nüüd kokku panemas äh, strateegia raamistikku, mis puudutaks neid kolme fondi, mida mainiti, kaasa arvatud Euroopa Põllumajandusfond maaelu arengu puhul ning Euroopa Kalandusfond. Äh, raamistik äh, tõlgendab Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke võtmetegevustesse, mis saavad rahastust nendest fondidest, see tegeleb demograafiliste muutuste küsimustega ning määratleb selle, kuidas erinevad fondid saavad siin valdkonnas paremat koostööd teha. aitäh, härra volinik. käsitlesime proua Vestvali raportit selle kohta, et toimub hääletamine homme kell kaksteist ning võime alustada nüüd oma viimast päevakorrapunkti, härra Siimoni raport üldist majandushuvi pakkuvate teenuste suhtes kohaldatavad riigiabi eeskirjad ja meie